presidenza del gruppo 2. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi, iniziamo. kallid kolleegid, alustame hääletusega ja kõigepealt annan sõna proua Zimmerile madame la présidente au nom du groupe des socialistes proua president, sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel tahaksin väljendada meie väga suurt muret, mis puudutab seda, et Ungari parlament võttis eile vastu kiirustades terve rea põhiseaduse muudatusi, mis ei ole kooskõlas põhiõiguste ja Euroopa Liidu põhimõtetega Euroopa Komisjon on äh, väljendanud äh, äh, muret ja ka Ungari rahvas on mures ning me palume, et libe komisjon ähm, saaks kohe ülesande analüüsida seda Ungari põhimõ-, põhiseaduse muudatust äh, vastavalt Euroopa Parlamendi resolutsioonile ka kuueteistkümnendast veebruarist kaks tuhat äh, kaksteist. me ootame ka Veneetsia komisjoni arvamust äh, põhiseaduse muudatuse kooskõla kohta inimõiguste ülddeklaratsiooniga. Uh, non era un point of order. Onorevole Zimmer. see aga ei olnud eh, kodukorda puudutav küsimus, nüüd proua Zimmer, palun uh,. Frau Präsidentin. proua president, ma sooviksin meie eilse päeva juurde tagasi tulla oma fraktsiooni nimel tahaksin teile öelda, et presidendi avaldus eh, nelja saadiku väljasaatmise kohta Saheli äh, piirkonnast ja tema ettepanek, kuidas seda küsimust lahendada, meie leiame, et presidendi ettepanek ei olnud piisav, me kutsume presidenti üles, et ta Maroko ametivõimudele protesti esitab, ütleb, et ta ei ole sellise käitumisega nõus ja et veel kord tuleb kontrollida äh, ka ametliku delegatsiooni poolt, äh, kuidas on lood Saheli piirkonnas ja see delegatsioon peaks ka minema Saheli piirkonda? suur tänu, proua Zimmer! me oleme kõik nõus sellega, et anname presidendile informatsiooni, selles härra Verhofstadt, palun. kallid kolleegid, proua president, paar minutit tagasi oli sõnavõtt olukorra kohta Ungaris kus toodi selgelt välja, et neljas põhiseaduse muutmine, mille Ungari parlament vastu võttis, et sellega äh, rikutakse Euroopa põhiväärtusi. minu üleskutse teile, proua president, on see, et me peaksime Ungari küsimuse panema homme Euroopa Parlamendi täiskogu päevakorda, kui meil on kohal olemas komisjon ja ka Iirimaa nõukogu eesistujana. miks ma seda nõuan, sellepärast et artikkel seitse aluslepingutes on väga selge, kolmandik liikmesriike saab äh, tõstatada küsimuse ja panna selle päevakorda. komisjon võib seda teha. proua Reding, äkki te saaksite seda tunni äh, jooksu puhul teha, sest te saate nüüd vastu võtta otsuse kasutada artikkel seitse lõige üks ja alustada menetlust Ungari vastu. kogu Euroopa Parlament võiks seda teha, kuid mis ei või juhtuda, on see, et see täiskogu osaistungjärk Strasbourgis lõpeb ilma, et me võtaksime vastu otsuse Ungari kohta ja ilma, et komisjon või nõukogu midagi ette võtaks mis praegu toimub, on tegelikult see, et härra Orban äh, naerab pihku, naerab meie üle ja ma palun oma head sõpra härra Tooli, kes on teinud juba terve rea avaldusi vist kuu aega tagasi rääkis ta härra Berlusconi vastu ja nüüd ma kut-, kustut-, kutsun teda üles, et Rahvapartei võiks lõpetada härra Orbani toetamise Euroopa põhiväärtuste ja põhimõtete rikkumisel. nii et minu taotlus on The... minu palve on, et te panete selle päevakorda. härra Verhofstadt, jah, teie taotlus on täiesti selge. kas ka päevakorda puudutav küsimus, härra Saier? kallid sõbrad, kuulsin sotsiaaldemokraatide ja liberaalide kolleegide avaldusi, mis puudutasid Ungarit. mina võtaksin seda tõsiselt, sellepärast et Euroopa Liidus peaksime me üksteist tõsiselt võtma või kui me näeme, et sotsiaaldemokraadid ja liberaalid on Äh, pigistavad oma silmad kinni siis, kui inimõigusi rikutakse nendes liikmesriikide, kus valitsuses on liberaalid ja sotsiaaldemokraadid. siin on äh, topeltstandardid, selged topeltstandardid selles kojas. Of... me ei ole kuulnud kunagi härra Verhofstadti sõna võtmas siis, kui ähm, Rumeenia sotsiaaldemokraatlik valitsus äh, ei lasknud äh, kõrgemal kohtul oma otsust äh, avaldada. siin kojas kasutatakse topeltstandardeid, mis tähendab seda, Ungari põhiseaduse muutmine on Ungari siseasi, sellepärast et artikkel neli aluslepingus ütleb selgelt, et eh, riigi põhiseaduslik kord kuulub riigi suveräänsuse alla ja mitte keegi ei saa sellesse sekkuda. see ei tähenda, kallid kolleegid, see ei tähenda, kallid kolleegid, et teil ei ole vaja põhilisi põhiseaduslikke eh, põhimõtteid kohandada äh, Euroopa põhiväärtustele. Ungari valitsus on juba palunud üle vaadata otsused, et pole kunagi mitte keegi teist pole kunagi öelnud, mis on teie probleem selle põhiseaduse muutmisega, mis on see täpselt see asi, mis teie arvates rikub Euroopa väärtusi jah, see on teie vastus, äh, härra Verhofstadt ütles, et me rikume kõiki, kõike. kuid, kuid kus rikutakse inimõiguse või õigusriigi põhimõtteid selles valdkonnas? Te võite meelt avaldada, et Ungari on osa Euroopa klubist. härra Saier, palun lõpetage, ütleb proua president, kuid ma tahaksin väga selgelt välja öelda, et Ungari peab kinni inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetest ja ei ole mitte mingit mõtet kasutada topeltstandardeid ja eelarvamusi ükskõik millise liikmesriigi vastu Euroopa Liidus. muidu läheb Euroopa Liit lõhki, mitte ei hoia kokku, aitäh. Allora, all'ordine del... nii, kolleegid Äh, meil ei ole päevakorras sellist punkti äh, nagu debatt Ungari kohta, nii et äh, härra Tavares, ma annan teile viimasena sõna. suur tänu, proua juhataja, mina olen raportöör inimõiguste olukorra kohta Ungaris ja õigusriigi olukorra kohta. härra Verhofstadt viitas artiklile seitse, härra Saier artiklile neli, mina tsiteeriksin artiklit kaks mis on äh, esimene sisuline artikkel aluslepingus, kus on öeldud, et äh, Euroopa Ühendus on demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ja inimõigusele üles ehitatud, mitte ainult liikmesriigid ei pea sellest äh, lähtuma, vaid ka meie esindajatena, rahvaesindajatena peame peegeldama neid ühenduse põhiväärtuseid. see põhiseaduse muudatus tõesti rikub mõningaid neid põhiväärtusi. see kärbib kohtusüsteemi vabadust ja äh, sõnavabadust me oleme äh, oma raporti raamistikus juba äh, avaldanud arvamust koos Rahvaparteiga kohtusüsteemi sõltumatuse kohta ja me kavatseme üle vaadata nii esimese kui ka neljanda muudatusettepaneku selle raporti raames. vahepeal me paluksime, et komisjon koondaks oma jõupingutused dialoogis Ungariga põhivabadustele. ilma, kui põhivabadustest ei räägita, ei ole võimalik minu meelest äh, üldse rääkida millestki muust ka. niisiis nagu ma aru saan, soovitakse peakorda muuta. aga sellise muutuse palve edastame me siis äh, parlamendi president Schulzile, aga nüüd, kui lubate, läheksime päevakorra juurde ja hääletuste juurde ja kõigepealt on raport, äh, Korea raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è